Iniziamo i nostri lavori che oggi non sono. me alustame oma tööga. täna meie päevakord väga mahukas ei ole ja ma teavitan teid ka koordinaatorite soovitustest ja siis me peame minema edasi kuulamise juurde. ja täna me siis äh, tegeleme kuulamisega institutsiooniliste suhete eest vastutava volinikukandidaadiga. ja me otsustame ka oma osaluse üle järgmistel kuulamistel ning peale seda kuulame me ka äh, raportit COSAC-i viimase kohtumise teemal kosak on siis Euroopa eh, Liidu liikmesriikide rahvusparlamentide Euroopa asjade komisjonide esindajate platvorm. ja lõpetuseks väga üldiselt räägime siis veel eelseisvatest raportitest, aga nagu öeldud, meie päevakord väga mahukas ei ole, aga kõigepealt siis teadaanded ja soovitused, mis me saime eilselt koordinaatorite koosolekult. üheksateistkümnendal oktoobril otsustati et ei töötata välja arvamust, mis puudutab äh, eelarv, eelarvet äh, aastast kaks tuhat kaheksa kinnitamise kohta. arutelu oli väga pikk koordinaatoritel ning arvamuse äh, raportöör äh, leidis sedasama ning tegu oli siis finantssüsteemide kontrolliga ning mis puudutab majanduskomisjoni raportit, siis otsustati, et me e, teeme ühe arvamuse ja Rahvapartei taotles, et e, nemad võtavad selle arvamuse koostamise endale. ja teine soovitus, raportööri nimetamine omaalgatusliku e, raporti jaoks mis puudutab komisjoni kuueteistkümnendat ähm, aruannet parema õigusloome kohta ning esmamulje on selline, et tegelikult peaks siin olema pädev ainult õiguskomisjon, sest äh, siin on tegu ju ähm, õigusloojate rolliga. aga Lissaboni lepingu kohaselt on siin tegu ka Euroopa Liidu rahvusparlamentide vaheliste suhetega, lähimuspõhimõtte ja proportsionaalsuse äh, kontrolliga. ja seetõttu me soovime samuti osaleda selle äh, raporti koostamisel. ja tuleb ka kontrollida, kas on mõistlik, kui me oma arvamuse koostama, nii et me näeme siis ka, kas selles raportis on selliseid aspekte, mille kohta me peaksime oma arvamust avaldama. ja vastavalt raportile siis me ka näeme, kas me peame veel oma arvamust ka mõningate teiste punktide kohta avaldama nüüd, mis puudutab võõrõiguslikkust, siis ähm, asepresident äh, Kurmai on äh, soovinud äh, selle teemaga tegeleda. tehti ka järgmine ettepanek. et me kuulame härra Kurmangist. tema on rühma kaks tuhat kakskümmend horisontaalrühma asepresident ning seal räägitakse siis leping, lepituskomisjonide tööde toimimisest. siia, sellele raportile tuleb siis samuti äh, ma-, nimetada raportöör ja veel üks raport, mille äh, see on siis ka raport, mille on toot-, tegemist on taotlenud Rahvapartei, kaks punkti saab selle eest. nüüd äh, veel raport, mis puudutab ähm, inimõiguste konventsiooni, see on samuti seotud äh, Lissaboni lepinguga, see on võimalik, kus see ei ole kohustuslik ning me peame vaatama siis, kas on mõistlik meie poolt ka selles, äh, sellel teemal raportit koostada ja sotsialistide fraktsioon taotles selle raporti koostamisse ja annab siis ka kaks punkti. nüüd äh, komisjonide esimeeste äh, konverents äh, tegeles ka artiklite kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa meie kodukorras tõlgendamisega ning koordinaatorid pakkusid välja Äh, oma menetluse selle kohta, et siis esimehed tegelevad sellega. ning äh, äh, samuti jätkati komitoloogia menetluse arutamist, millega tegeleti juba kuueteistkümnendal mail nii, mis kuulab, äh, puudutab kuulamisi, siis me peame ka vaatama, kuidas me osaleme nendel kuulamistel peale selle arutatakse, kas äh, oleks mõistlik, et, äh, et komisjoni liikmed tegeleksid ka valimissüsteemide uurimisega üksikutes liikmesriikides. Euroopa Kohus vabandust, Saksamaa põhiseaduslik kohus kolmeteistkümnendal mail võttis vastu otsuse selles punktis ja öeldi, et demokraatlikku äh, süsteemi Euroopa Liidus üldiselt ei ole ja seetõttu oleks huvitav äh, uurida, milline on see valimissüsteem erinevates äh, liikmesriikides üks selline sarnane uurimus on juba olemas, me võiksime siis keskenduda just föderaalriikidele ja vaadata, kuidas süsteem, valimissüsteem siis sellistes riikides ähm, toimib. nüüd, mis puudutab põhiõiguste hartaga liitumist, siis selle kohta on ka ette nähtud kuulamine, kuid me veel täpselt ei tea, millal. meie delegatsiooni külastus äh, Ungarisse teisel poolaastal, siis seoses eelseisva Ungari eesistumisega oli ka päevakorras ning me teeksime ettepaneku, et delegatsioon ähm, korraldaks ka visiite järgmise viie aasta jooksul Euroopa äh, liikmesriikidesse, nii et me peame tegelema ka nende visiitidega. tegu on siis selliste teemadega nagu Euroopa tulevik. siin me mõtleme siis ähm, rahvuslikule identiteedile, demokraatiale ja äh, iseseisvusele, need on siis äh, need võtmesõnad, me soovime siis äh, külastada Saksamaad, Itaaliat ja ka Ühendkuningriiki, kuid teie ettepanekud on teretulnud Need olid siis teadaanded ähm, eilselt koordinaatorite koosolekult, kui teil ähm, mingeid kommentaare ei ole, siis äh, sellega ma lõpetaks need teadaanded, siis kinnitame, et komisjon on nende ettepanekutega nõus. nüüd järgmine punkt. asepresident Tšerkovski on siis ähm, selle eest vastutav, siin on siis tegu institutsiooniliste suhete eest vastutava volinikukandidaadi kuulamisega. me sellest juba rääkisime ning määrasime härra Tsarkovski selle küsimusega tegelema. härra Tahv on vastutav kuulamiste protsessi osas, kuid siin on üks probleem ning kahekümne viiendast novembrist kuni neljanda detsembrini peavad leidma aset kuulamised ja me peame menetlema äärmiselt kiiresti. siit tuleneb aga üks probleem, millest me rääkisime ka äh, komisjoni, äh, komisjonide äh, esimeestede konverentsil, nimelt et peaks jääma võimalus lisada nendele küsimustikele ka spetsiifilisi küsimusi omalt poolt mida siis ähm, volinikukandidaat peaks samuti arutama. ma arvan, et te olete saanud ka juba selle küsimuste kataloogi, mis on välja töötatud ja mille koostasid siis komisjonide esimehed. ja annaksingi kohe sõna asepresident härra Tšarkovskile, palun. aitäh, kõigepealt nüüd nii, nagu esimees ütles, meil ei ole väga palju aega. meid informeeriti, et me peame ette valmistama selle arutelu juba möödunud nädalal, me olime enamuses aga ära ja sellepärast meil ei olnud võimalik asju korralikult arutada ning valmistades ette neid viit prioriteeti, oli mul võimalus mõnega teist nõu pidada ja loodetavasti saame me asju arutada täna ning me paneme tõesti üheskoos prioriteedid paika. et tulla tagasi terve selle küsimuse juurde, see tähendab kuulamiste küsimuse juurde, et me esitame tulevastele volinikele küsimusi, siis eh, viimase eh, või eelmise parlamendi ametiajal korraldas seda Andrew Duff ja siis me otsustasime, et me esitame viis küsimust, et küsimused on kirjalikud, need viis küsimused ja kõik eh, ja iga komisjon saadab need küsimused jutt oli sellest, et meil peaks olema üks küsimustik, see oli üsna vastuoluline teema, inimeste arvamused lahknesid just põhimõtteliselt sellepärast, et e, aega ei ole väga palju, siis otsustas esimeste konverents, et me esitame viis küsimust, mis on sarnased kõikidest komisjonidest. Teil on olemas e, need viis küsimust oma dokumentides. Eh, tegemist on üsna avatud küsimustega. Eh, esimene eh, puudutab voliniku ennast, tema isikut, tema kompetentsi ja nii edasi. teine puudutab institutsioonilisi küsimusi ja see puudutavad ka meid ja kuidas hakkab volinik suhtlema parlamendiga. seal on ka niisugused avatud küsimused, mis puudutavad voliniku prioriteete kuna selline lahendus meile kõikidele ei meeldinud, siis me püüdsime leida kiriku keset küla lahenduse ja siis iga ehm, komisjon saaks nagu viienda küsimuse oma prioriteetidest lähtuvalt paika panna tegelikult eh, me peame ise otsustama, kas me tahame anda ka eh, mingisugused soovitused või me tahame jääda prioriteetide juurde. mina muidugi soovitaksin, et me jääksime prioriteetide juurde, aga seda asja me peame arutama kui tegemist on komisjonidega, mis tegelevad õigusloomeliste küsimustega, siis nendel on võib-olla see otsustamine natukene lihtsam, aga tegelikult meie peame eh, otsustama, mida me tahame eh, ja siis me saame kas oma prioriteedid või siis soovitused panna e, lisaks viienda küsimusena kirja meil on tõepoolest väga vähe aega, me peame selle tööga valmis saama selle nädala lõpuks ja sellepärast me peame tegutsema kiiresti, nii nagu ütles esimees. muidugi nüüd siis tulevad need kuulamised ise, võib-olla Andrew äh, teab paremini, kuidas need asjad käivad. ilmselt äh, on äh, probleem sellega, et me ei saa kõikide kuulamistega ühele poole detsembrikuus, sest võib-olla midagi jääb jaanuariks, aga see on juba hoopis erinev teema. tulles nüüd tagasi nende küsimuste juurde, meie eh, komisjoni viis prioriteeti, ma käin nad eh, aeglaselt üle ükshaaval eh, arvestades seda, et meil ei olnud tegelikult nende küsimuste ettevalmistamisel aega konsulteerida. Need meil tõepoolest on siin, mida eh, arutada, põhiliselt olen siin eh, mina selleks autoriks, aga ma olen täiesti valmis eh, muutma asju niimoodi, et et nädala lõpuks me eh, saame selle tööga valmis ja ma tuletan siis ikkagi meelde, et aega on väga vähe. esimene prioriteet, see siis tähendab eh, Euroopa Liidu eh, välispoliitika jätkutegevusi, see puudutab ka Euroopa Liidu välisteenistust teine puudutab eh, siis Lissaboni lepingus sisse toodud uuenduste rakendamist, see puudutab eh, siis eh, lähimuspõhimõtet, suhteid Rahvusparlamendiga, jagatud vastutust ja nii edasi, kodanike algatusi ja nii edasi ja siis ka seda passerell klauslit nii et see kõik, mis puudutab lepingut. nüüd kolmandas eh, küsimus puudutab Stockholmi programmi, siis neljas puudutab just nimelt eh, eh, valimisseaduste vaatamist selleks, et parandada Euroopa valimistest osavõttu. juba meie esimees puudutas seda teemat. ja siis äh, oma ametiaja jooksul, nüüd me käsitleme seda teemat üsna tihti. ja viies küsimus. siin ma tahtsin kuulda teie ideid ja eh, siis üks eh, selline ettepanek, millega välja tuldi, oli siis see, et paluda komisjoni, et ta tuleks välja eh, õigusloomelise ettepanekuga vastavalt artiklile kakssada kakskümmend viis Euroopa toimimise lepingu alusel. nii et, et see on siis see minu ettepanek. üks asi, mida me tahame teha, on, et me kõigepealt otsustame, kas me tahame, et paigas oleksid prioriteedid või soovitused, kas me tahame olla üldine, midagi sõnastada üldiselt või kui tahame olla konkreetsemalt. nii nagu ma ütlesin, siis eh, need otsused, mida langetati, eh, tähendab, need otsused, mida võeti vastu esimeste konverentsil, lubasid meil teha mõlemat, kas me siis läheme ühte teed või teist teed pidi ja loomulikult eh, on ikkagi see sisu küsimus, kas me lepime kokku, et need on kõige olulisemad prioriteedid või mitte. ja siis on küsimus veel ka selles, millises järjekorras me tahame asjad eh, panna eh, paika, võib-olla hoopis oleks Lissaboni rak-, lepingu rakendamine kõige esimesel kohal, siis välisteenistus teisel kohal ja nii edasi nii et seda me peame ka oma arutelu käigus vaatama, millised on siis nii et me tahame siis teada, kuidas läheks see kuulamine üldse ja millised on need konkreetsed küsimused, mis me esitame volinikule. enne kui te hakkate sõna võtma, eh, tasuks vaadata ka neid avatud küsimusi, mis on eh, olemas eh, teie dokumentide mapis, sest siin tulevad välja just nimelt voliniku vaated prioriteetide osas teine küsimus just puudutab eh, tema arvamust suhete kohta, mis on institutsioonide vahel. see oleks minu poolt kõik. suur tänu. ja nüüd siis eh, me võime alustada arvamuste vahetust sellel teemal. kõigepealt härra Tahv. Eh, esimees, suur tänu. kõigepealt, mis puudutab meie ajakava kogu see pakett, mis eh, puudutab eh, volinike määramist, eh, selle osas lepitakse kokku era-, eraldi koosolekul ilmselt kaheteistkümnendal sellel kuul. ja pärast seda härra Barroso peab saama aega selleks, et jagada oma volinike portfelle. ma arvan, et seda väga kiiresti teha ei saa. mul oleks hea meel, kui selle tööga saaks valmis väga kiiresti, aga mulle tundub, et asjad ei ole nii lihtsad, eh, nagu meie praegu arvame. parlament saatis välja oma küsimustiku ja tegi seda härra Barroso ettepanekul. nüüd pärast küsimustiku väljasaatmist peavad volinikukandidaadid saama vähemalt kaks nädalat aega, et nad valmistaksid ette oma vastused nendele küsimustiku, küsimustikele ning nad peavad ka väga hästi saama aru, millised on nende vastutusalad, nendel on vaja selle kohta eh, informatsiooni. loomulikult mõned volinikukandidaadid võivad eh, kiiremini valmis saada, sellepärast et neid on juba teavitatud ja nad saavad ka vastata küsimustikule. aga kui me nüüd võtame arvesse, kuivõrd tõsise protsessiga tegemist on, kuivõrd oluline on nende kuulamiste usaldusväärsus, siis kahtlemata on vaja väga hoolikat ettevalmistust. seda peavad tegema nii äh, seda peab tegema nii komisjon kui siis parlament. küsimustele antud vastused tulevad ka ära tõlkida kõikidesse keeltesse ja see töö võtab üsna kaua aega. ning mulle tundub, et kuulamistega ei ole võimalik alustada enne kui nädal enne Strasbourgi eh, plenaari ja kahtlemata ei jõua me selle asjaga valmis enne jõulupühi. tegelikult on oluline, et me e, seadsime endale eesmärgiks lõpetada see töö jaanuari alguses. ning e, ametlik, e, me peame kinni pidama sellest tähtajast, mis on pandud eh, paika eh, kogu komisjoni eh, heakskiitmiseks ja see kuupäev on kakskümmend jaanuar, see peaks toimuma Strasbourgis. võib-olla on võimalik paralleelselt tegeleda kahe kuulamisega, see ei ole muidugi kõige parem lahendus nii parlament kui ka press peavad eh, suutma jälgida kõiki kahekümne seitsme kandidaadi kuulamisi. ja kui toimuvad paralleelselt kuulamised, siis eh, siis muidugi võib kahtluse alla sattuda selle maksimaalse järelevalve põhimõte. komisjon peab panema paika oma prioriteedid, nii nagu praegu siin just pakutigi välja. üks asi, mis meil puudu on, on eh, institutsioonide, eh, institutsioonide vaheliste suhetest vastutava eh, komisjoni voliniku eh, vastutusala ja just nimelt volinik Wallström rõhutas, kuivõrd oluline on kommunikatsioon, et kodanikud saaksid juurdepääsu avalikule infole. oluline on koostöö parlamendi ja selle eh, valdkonna eest vastutava volinikuga selleks, et paraneks eh, läbipaistvus. mulle tundub, et eh, selles osas me peaksime esitama ka kandidaadile küsimuse. nüüd rääkides neljandast punktist Euroopa Parlamendi äh, valimiste reform e, ja tõepoolest, see on üks minu südameasi. ma arvan, oluline on selle puhul, et me praegusel hetkel ei kirjutaks liiga palju e, ette tulevasele volinikule. tegemist on ikkagi äh, alles konsulteerimisega, vabaühingutega, e, poliitiliste parteidega, rahvusparlamentidega selleks, et leida, kas selles tundlikus küsimuses on võimalik saavutada konsensust või mitte. tegelikult peaks olema suhtud, tegemist ava seotud küsimusega, et lihtsalt küsida, kuivõrd oluliseks peab volinik eh, valimisreformi igatahes me ei tohiks olla väga konkreetsed selles osas, eh, mida me tahame saavutada. kui nüüd see eh, kõrvale jätta, siis ülejäänud küsimused on kõik väga head. aga mulle tundub, et viies eh, punkt peaks saama asendatud, selle asemel peaks olema hoopis meil küsimus kommunikatsioonist ja infovahetusest, aitäh! suur tänu! enne kui ma annan sõna äh, härra äh, Järjestekvile, selleks, et meil oleks ikkagi olemas kogu info, mida meil on vaja antud arutelu jaoks, siis ma eh, tuletan teile meelde, et aega on vähe ja kuuendaks eh, peame me oma arvamuse valmis saama. aga eh, teenistused teatavad meile, et esimeste konverents, vabandust, komisjonide esimehed võivad tulla välja ühe küsimustikuga ja eh, siis eh, kandidaatide kuulamised algavad kolmekümnendal novembril, niimoodi mulle siin praegu ütlevad kolleegid. ja nüüd järgmine kõneleja. suur tänu, härra esimees. kõigepealt tahaksin tänada raportööri härra Tšaskovski eest, kes on andnud meile väga põhjaliku ülevaate ja hea aluse vaatamaks läbi kandidaatide sobivust voliniku ametikohale. kui volinikukandidaat meie komisjoni tuleb, kas me kontrollime tema sobivust tema ametikohale või oleme huvitatud pigem nende tööprogrammist, nende manifestist nii-öelda. Need on kaks eri asja, seega nii nagu härra Tahv ütles, me peame väga ettevaatlikud olema. me kontrollime eelkõige valin-, valikukandidaadi sobivust, eh, mitte veel tema prioriteete või mis tegevust ta kavatseb arendada. loomulikult ei saa oodata ka, et volinikukandidaadil oleks meie komisjoni kõigile küsimustele valmis vastused. aga kui nüüd rääkida nendest küsimustest, mida meie kavatseme esitada, siis on tähtis veel üks aspekt. kui me juba teame, kes volinikukandidaat on, kes meie juurde tuleb siia põhiseaduskomisjoni, siis saame me juba täpsemalt vormida oma küsimusi. meil on vaja ka teada taustandmeid inimeste kohta, kes meie ette tuleb, milline on tema poliitiline taust, et meil oleks mingigi idee tema sobivusest ametikohale kindlasti peab inimesel olema piisavalt kogemusi, teadmisi meie küsimustele vastata. kindlasti on see olukord erinev sellest, kui näiteks tuleb meie ette inimene, kes on tuntud euroskeptilisest riigist ja föderalistlike riikide esindajad on teistsuguse lähenemisega kindlasti. loomulikult peab olema palju provokat-, provokatiivsem, kui esitada küsimusi euroskeptikust kandidaadile. ja eelkõige arvan, et äh, volinikukandidaat peaks olema siiski valmis vastama meie küsimustele nii, et me näeme, kas on tegemist äh, sõltumatu isiksusega, kas ta on valmis sõltumatult oma ametit täitma ilma e, juhisteta oma koduriigist. volinikukandidaat peab siiski ennast kujutama ette sõltumatuna oma riigist e-, eraldiseisvana ja seetõttu Äh, tuleb meenutada volinikukandidaatidele, et neil on ka roll volinike kolleegiumis, komisjonis, kes esindab Euroopa Liitu. ja ma arvan ka, et oluline on see, et äh, me mõtleksime äh, sellele suurele küsimusele, mis on meid siin äh, valvel hoidnud Euroopas juba aastaid, nimelt millised on suhted Euroopa Liidus, kuidas on tekkinud lõhe Euroopa Liidu ja kodanike vahel. meil on vaja sellist poliitikat, mis aitaks niisuguse lõhe üle arutada ja seetõttu võiksime äh, ka sellekohaseid küsimusi esitada. teiseks, praegu on tegemist majanduskriisiga, poliitilise kriisiga, äh, poliitiliste institutsioonide kriisiga. me ei saa silmi sulgeda reaalsuse ees, meil on majanduskriis ja poliitikuid ei võeta enam paljudes maailma paikades enam tõsiselt. tegemist on tõsise ohuga ka Euroopa Liidu poliitilistele institutsioonidele, kodanike institutsioonide vaheline suhe, see on midagi, mille kohta me peaksime küsima, me peame teadma, milline on volinikukandidaadi suhtumine sellesse teemasse ja nendesse pingetesse samuti peame küsima voliniku kandidaadilt ka seda, millest me juba eile rääkisime, et eh, mida tähendab eh, opt-out või eemalejäämine mõnede riikide poolt. Eh, nimelt meil on kolm riiki, kes otsustasid endale erandi teha või mitte ühineda inimõiguste hartaga, aga kui ükskord ühineb Horvaatia, siis võib-olla tekivad uued probleemid. siin on tunda niisugust hiilivat tendentsi, et järjest rohkem liikmesriike pöörab selja inimõiguste hartale või põhiõiguste hartale ja me peame kindlasti viitama ka Saksa põhiseaduskohtu otsusele. sellesama otsuse juriidiline alus võib peaaegu ohustada isegi Euroopa Parlamenti, seetõttu me tahaksime teada, mida arvab volinikukandidaat nimetatud otsusest milline on tema poliitiline seisukoht selles osas? praegu on tegemist ohtlike nii-öelda negatiivsete suundumustega ja seda, selle kohta tuleb ka küsimus esitada. suur tänu ja nüüd on veel üks sõnavõtusoov siin või tegelikult aseesimees äh, palus ise nüüd sõna. ma ei taha mingit pikka sissejuhatust teha, kallid kolleegid, aga minu arvates väärib see teema äh, mõnda kommentaari kõige olulisem küsimus minu arvates praegu seisneb selles, et me kõneleme ju kirjalikest küsimustest ja me peame keskenduma sellele, mida me tahame saavutada nende küsimustega. seejärel tuleb kuulamine, kuulamisel saame suuliselt esitada mis tahes küsimusi, puudutades erilisi spe-, spetsiifilisi punkte, nagu te ka siin mainisite näiteks väga tähtis on põhiõiguste harta küsimus, mis hakkab juhtuma tulevikus ja nii edasi, see on väga spetsiifiline küsimus. Äh, selliseid küsimusi saab suuliselt esitada ja muid küsimusi ka. meie püüame teha nii, et viis meie prioriteeti seoses äh, komisjoniga tuleksid välja küsitluses ma olen muidugi avatud ka e, teistele ettepanekutele nende viie punkti osas, e, aga me ei saa lõputult arutada neid suulisi küsimusi täna siin, need jäävad kuulamise ajaks. E, ja ma tahaksin öelda, et need viis nii-öelda avatud küsimust on esitatud juba esimeste konverentsile näiteks number üks äh, palub äh, rääkida volinikukandidaatidel, äh, rääkida oma sõltumatusest, kuidas nad lahendavad Euroopa pro-, probleeme, kirjeldades, millised isikuomadused on eriti olulised üldhuvide edendamiseks, näiteks milliseid garantiisid oma sõltumatuse kohta suudate te meile anda, kõik needsamad asjad, mis te rääkisite, kvalifikatsioon, sõltumatus ja nii edasi ja nii edasi, need on kõik juba nendes üldistes küsimustes olemas. teine, kuidas te kavatsete koostööd teha Euroopa Parlamendi ja komisjonidega, näiteks kuidas te kujutate oma rolli kolle-, volinike kolleegiumis, kui palju te vastutate näiteks parlamendi ees äh, kõik on olemas juba. kolmandaks, milliseid samme võtate te äh, äh, koostöö tõhustamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks ette ja samuti, kuidas kavatsete te dokumente esitada, informatsiooni anda äh, parlamendile, millised on kõige olulisemad prioriteedid teie tulevases portfellis, seega nende üldiste küsimustega anname me võimaluse volinikukandidaadile ka oma isikust kõnelda. siin on näiteks räägitud sellest, et igale ühele on vaja äh, individuaalselt küsimusi esitada, aga kõigepealt on vaja teha üldine sissejuhatus, kus volinikukandidaat oma rolli kirjeldab, oma nägemust oma suhetest äh, kolleegiumis ja teiste instituut, institutsioonidega ja meie kohustus on muidugi teda ristküsitleda kõigi oma suuliste küsimustega eh, ja siis tulevad need iseärasused erivolinike vahel välja. nüüd, kui rääkida üldistest küsimustest, need on kõik olemas juba, kui spetsiifilistest küsimustest kõnelda, siis neid eh, Need lahenduvad suulise kuulamise käigus eh, ja kõige tähtsam on muidugi see, et me teaksime, millised on meie prioriteedid, mida me soovime näha, et äh, volinik tulevikus teeks ja sellele tuleks ka keskenduda, selleks et äh, enam-vähem ühine seisukoht oleks meie komisjonis ja et ma saaksin needsamad küsimused ümber kirjutada korralikult, jagada teile välja ja siis, ähm, äh, et me oleksime valmis kuulamiseks, suur tänu! suur tänu aseesimehele. Eh, suur tänu, et te tegite vahet üldiste ja spetsiifiliste suuliste küsimuste vahel. samuti ütlesite te, et meie prioriteetide puhul on tähtis see, et nad eh, ka sobituksid selle küsimustikuga. härra Schöpflin, palun. suur tänu Ratšaskovskile, suur tänu suure töö eest ja nende selgituste eest, mis ta meile just andis. aga ikka näen ma nende üldiste küsimuste ja teie koostatavate küsimuste vahel lõhet. ja tõesti ma tahaksin selle kahe küsimuste grupi seose kohta paar sõna öelda. meie komisjoni põhitöö Euroopa integratsiooni tulevik, see muidugi, selle võib muidugi välja lugeda siit küsimustest, aga seda pole siin selgelt välja toodud kui nüüd ikkagi kuulamine toimub, siis me küsime volinikukandidaatilt, kuidas ta defineerib näiteks Euroopa Liidu identiteeti, kuidas ta defineerib Euroopa huve, kuidas ta mõistab Euroopa institutsioonide tegevust laiemas integratsiooni kontekstis ja eh, see muidugi ühi-, eh, seostub ka suhetega kodanikega samuti oleks väga hoolikalt vaja vaadelda, milline on volinikukandidaati tegevus olnud oma koduriigis. kindlasti on vahe selle vahel, kuidas äh, äh, suhtuti volinikukandidaati oma koduriigis ja kuidas meie teda näeme uues Euroopa kontekstis ja nagu te ütlesite, väga tähtis on eh, priori-, meie prioriteedid paika panna. Need, mis teie välja olete toonud, kuidas need, kuidas neid saaks nüüd kuidagi koordineerida, millises järjestuses, nüüd ajalises järjestuses? loomulikult nad on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist äh, kas üks on tähtsam kui teine, kas üks tuleks lahendada enne kui teine ja nii edasi, see on küsimus, suur tänu. suur tänu. ja härra Macmillan Scott liitub ka meiega peatselt. kui te olete nõus siis eh, mis puudutab eh, volinikukandidaadi kuulamist, selle arutelu me praegu katkestame ja tuleme päevakorrapunkti kuus juurde ja see puudutab siis suhteid liikmesriikide parlamentidega. ja kui asepresident Macmillan Scott on eh, taas lahkunud, siis me tuleme tagasi päevakorrapunkti viis juurde Te teate, et COSAC-i kohtumine leidis aset Stockholmis septembrikuus. ei, viiendal ja kuuendal oktoobril, ütleb härra esimees. ning Euroopa Parlamendi delegatsioon oli samuti kohal ja, ja meie delegatsiooni juhtis asepresident Macmillan Scott. Te olete ka COSAC-i kohtumise dokumendid juba saanud. Need dokumendid on inglise ja prantsuse keeles olemas annaksingi kohe sõna asepresidendile, et ta siis sissejuhatuseks annaks paar, äh, teeks paar sissejuhatust. Able to speak to you uh, this morning um, about the most recent COSAC meet-. suur tänu, et ma saan teile ettekande äh, äh, teha COSAC-i viimase kohtumise kohta. ka esimees oli kohal ähm, sellel Stockholmi kohtumisel, mis toimus siis viiendal-kuuendal oktoobril kohtumine ise koosnes siis rahvusparlamentide delegatsioonidest, mõnel puhul olid siis esindatud parlamentide mõlema koja esindajad ning äh, traditsiooniks on olnud see äh, senini, et Euroopa Parlamendi delegatsioon on juhitud kahe asepresidendi poolt ning viie aasta jooksul on olnud minul see meeldiv kogemus, et et ma olen saanud asepresidendina äh, selle mandaadi, et esindada Euroopa Parlamendi delegatsiooni. kuna Pariisis äh, toimunud koosolekul Jean Monnet äh, majas äh, mind ei olnud kohal, kuid teistel koosolekutel ma olen viie aasta jooksul olnud kohal ning ma leian, et see kohtumine Rahvusparlamentide delegatsioonidega on äärmiselt olulise tähtsusega ja nagu see teie komisjon teab, äh, siis me oleme pidanud palju arutelusid ka Euroopa Parlamendi esindatusest COSAC-is ning ma olen väga avatud äh, selles suhtes ja äh, see äh, komisjon ka väga tugevalt määrab selle, kuidas Euroopa ähm, töötab. kuid äh, tuleb rõhutada seda, et Euroopa Parlament on väga erilises, erilisel seisukohal. Kosakil on, on samuti troika ja on olemas ka sekretariaat, mis äh, asub Brüsselis, nii et me peame arvestama ka sellega. nüüd äh, koosolek, mis äh, toimus ja mis ja mis toimus väga suures koostöö vaimu tähe all ning seda juhtis siis Rootsi minister ning äh, äh, loodeti siis, et äh, Lissaboni leping ratifitseeritakse, et oluliste lepi-, poliitiliste öö, ähm, ähm, otsustega jõutakse edasi. Euroopa Parlamendi delegatsioon tegi soovitusi oma panuste kohta, siin oli siis tegu avaldusega, mis võeti Kosaki poolt vastu, see puudutas Lissaboni lepingut ja me pakkusime välja ka muudatusettepaneku sellesse avaldusse, mis ka vastu võeti, nii et mis, mis puudutab Lissaboni lepingut, mis on vastu võetud kõikide äh, parlamentide mõlema koja poolt ja mis on võt-, võetud vastu ka Iirimaa poolt referendumil teisel septembril, siis COSAC on arvamusel, et eh, Lissaboni leping tuleb vastu võtta. COSAC kutsub üles Lissaboni lepingut jõustama nii kiiresti kui võimalik. ning see eh, sõnum oli saadetud meie kolleegidele Prahas ning nagu me teame, eile õnneks eh, Tšehhi Vabariigi president tunnustas Euroopa Liidu kõikide parlamentide kodade äh, Äh, arvamust Lissaboni lepingu suhtes. ma sooviksin lisada, härra esimees, äh, sellele järeldusele veel järgmist. ma sooviksin teha väga lihtsa soovituse. Need sõnad, mis moodustavad lühendik COSAC, on väga pika ajalooga kuid tulevikus COSAC võib ennast ümber nimetada COPAL-iks, sellepärast tegu on siiski parlamentidevahelise koostööfoorumiga. minu arvates on siin tegu väga äh, olulise organiga ja see muutub peale Lissaboni lepingut, nagu ka Euroopa Parlamendi pädevused muutuvad ning ma arvan, et me peaksime siin äh, arvestama koostööga, mitte, eh, mitte et me oleme konkurendid rahvusparlamentidega. me peame siin arvestama täiesti demokraatliku, eh, eh, nende tead-, täiesti demokraatliku vaimu ja kolleegid arvatavasti teavad, et mina olen Briti konservatiiv ja olukord on selline, et Ühendkuningriigis konservatiivid viimasel õhtul äh, teatasid, et nad aktsepteerivad rafi-, ratifitseerimisprotsessi tulemist, tulemust. kuid teisalt on ka väga jõulisi hääli, mis äh, kutsuvad üles äh, kriitikale, rahvahääletusele kuid samas Euroopa liikmesriikide ja rahvusparlamentide arvamust Lissaboni lepingu seoses tuleb äh, tunnustada ning äh, me vajame Euroopas äh, seda lepingut ning meil on käes aeg edasi liikuda. suur tänu, härra esimees! suur tänu! suur tänu, härra asepresident Macmillan Scott! ning nüüd alustaksime aruteluga. härra Brock soovib juba sõna, palun. härra esimees. mul on härra kolleeg asepresidendile paar küsimust. ma arvan, et Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide vaheline tihe ähm, koostöö lähimuspõhimõtte kontrolli osas on äärmiselt oluline küsimus. ja samuti, mis puudutab õigusloome küsimust ja ka õigusloome protsessi ja ka õigusloome rakendamist äh, liikmesriikides. see on samuti üks oluline küsimus meie koostöös. kuid ma ei tea, kas COSAC on äh, pikaajalises perspektiivis see õige vahend äh, selliseks üksikasjaliseks tööks, sellepärast et COSAC-is on esindatud ainult rahvusparlamentide Euroopa asjade komisjonid. lähimuspõhimõtte kontrolli ja seadusandluse äh, tööd tehakse aga siiski erialakomisjonides rahvusparlamendis ja seetõttu, et mul tekib mure, kui ma kuulen ka sellist nimest nagu COPARL, et mõned inimesed ja mina olen ka tihtipeale seal kohal olnud ja ma ka mõistan neid ja ma leian, et kosakid tuleb, et kosakid tuleb üles ehitada kui äh, parlamentaarset äh, kogu Euroopas ja sellest tekib, tulenebki minu probleem. sellepärast, et sellisel juhul me oleme jälle üks kahekümne kaheksast, üks kahekümne kaheksast parlamendist. ja sellisel juhul me oleme ka suhteliselt outsiderid nii-öelda. kuid lepingu kohaselt me oleme ainsad parlamentaarsed äh, äh, seadusandjad. ja ta, siin tuleb ka, kas on olulisem tugevdada sellist rolli, kus me oleme üks kahekümne kaheksast või tugevdada seda rolli, kus me oleme siiski üks olulisemaid õigusloojaid. ja sellisel juhul võib tekkida selline dünaamika, mis äh, võib tekitada probleeme ja ma väärtustaksin seda, kui COSAC ei, ei tõlgendaks oma rolli kaugemale, kui Lissaboni leping seda ette näeb. kui ja et ta ei esi-, ei tõstetaks endale selliseid eesmärke, millel ei ole lepinguga mitte mingit pistmist. ja selle tõttu ainult tekitaks veel kord probleeme, ma leian, et me peaksime seda rahus veel kord arutama, ma leian, et on väga positiivne see, et, et, et kui teistes äh, valdkondades te, härra asepresident ja ma loodan, et äh, te ei võta seda isiklikult, mida ma nüüd ütlen, et sa oled üks vähestest, kes äh, on viimastel aastatel tõesti tegelenud selle küsimusega, kuid kõik teised parlamendid on seal esindatud äh, komisjoni esimeestega, aga miks meie lähme siis protokolliliselt äh, kõrgema esindajaga kohale, kui me saadame sinna delegatsiooni, mida juhib asepresident. sest see on ka seotud sellega, mida ma juba sissejuhatuses ütlesin, et ma leian, et see on problemaatiline. sest ka selline nii-öelda mitme tooli kokkuliitmine on problemaatiline. me peaksime võib-olla härra esimehe Garciniga ja härra asepresidendi Macmillan Scottiga arutama seda tõhusalt, kuidas me selle olukorra kontrolli alla saame, et me ei satuks veelgi suurematesse probleemidesse suur tänu, ütleb härra esimees ja nüüd kolleeg Urmai. Uh, suur tänu, härra asepresident, väga tore on teid näha siin meie hulgas. ja minu jaoks on äärmiselt oluline just äh, sisuline äh, koostöö. kõigepealt ma tervitan seda, et Tšehhi Vabariigi president äh, allkirjastas äh, Lissaboni lepingu, mida me ka tähistasime juba eile, sest et see lõpuks ometigi ähm, võimaldab ka lepingu jõustamist. ning ma tervitan ka seda, et kõik rahvusparlamendid olid ähm, toetamas Lissaboni lepingut. see näitab, et rahvusparlamendid äh, ka tervitavad Euroopa väärtusi parlamendi tegelik roll on praegu kaalumisel ja seda siis äh, Saksamaa eeskujul, mida me oleme ka juba arutanud. nüüd, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide koostööd, siis see peaks hakkama toimima nii kiiresti kui võimalik. ja me peame rõhutama seda, et Äh, tulevane äh, troika, Hispaania, Ungari ja Belgia peavad olema siin edasiviivaks jõuks selleks küsimus. Ungari eesistuja, eesistumine peab edasi viima parlamentaarset koostööd ning COSAC-il on siin kindlasti oma äh, samaväärne roll mängida. ja seega Belgia ja minu koduriigi esindajad peavad tegema kõik selleks, et institutsionaalne koostöö on üks olulisemaid prioriteete. edasi, te peate, võite kindlasti kindlad olla sellele, et ähm, Ungari esindajad siin parlamendis teevad ka kõik koostöösuhete parandamiseks. neljandaks on poliitilised äh, põhjused, äh, mis puudutavad ka äh, troikat ja mis puudutab ka koosakit. Äh, nimelt äh, Ungari ja ähm, äh, Hispaania on COSAC-i liikmed, äh, mis mõlemad peavad tegelema väga suure äh, sisserändajate äh, lainega. ja edasi ma sooviksin ka tänada teid selle eest, et te olete te andnud oma olulise panuse parlamentidevahelise koostöö edendamiseks, suur tänu! suur tänu, proua Kurmai! ja kolleeg Rangel, palun. Eh, grazie, president. Queria eh, também cumprimentar. Eh. suur tänu. ka mina tahaksin asepresident Macmillan Scotti õnnitleda nende tulemuste eest, mida ta on saavutanud ja ka selle jõupingutusest, mida ta Kosakis on teinud selleks, et äh, Lissaboni leping saaks ratifitseeritud. kõik jõupingutused, mida ta tegi, olid äärmiselt olulised, nad olid kriitilise tähtsusega. ma arvan, et me ei tohiks alahinnata seda rolli, mida Kosak on mänginud. me ei tohiks alahinnata seda mõju, mis Kosakil eh, oli just nimelt Tšehhi eh, kolleegidele, kes eh, sellel raskel ajal osalesid selle organisatsiooni töös. kuid mulle tundub, et praegusel hetkel meie põhiseaduskomisjonis peaksime seadma suhted rahvusparlamentidega kõige tähtsamale kohale. loomulikult ma saan aru, mida härra Prokk räägib, aga asi on ikkagi selles, et eh, kui me vaatame, mis on juhtunud teatud riikide parlamentides, muidugi need on vähemuses, siis Euroopa asjadega ei eh, tegelda korralikult. loomulikult neid parlamente on vähe ja meie Eh, siin Euroopa Parlamendi liikmetena peame olema pedagoogid, me peame edastama informatsiooni rahvusparlamentidele, me peame rääkima sellest, mis Euroopas eh, toimub, rääkimata juba sellest, et me informeerime neid Euroopa Parlamendi tööst. Eh, ja sellepärast kogu töö, mida tehakse COSAC-is, on äärmiselt mõttekas Euroopa Parlamendil on seal mängida äärmiselt oluline roll, ta on seal eh, kõige tähtsam tegija ja me ei tohi seda rolli kaotada. mina olen väga tähelepanelikult jälginud seda, mis COSAC-is toimub ning eh, täna, kui me hindame eh, rahvusparlamentide tööd COSAC-is, siis ütleksin mina nii, et rahvusparlamendid on mõnikord niivõrd oma asjadega seotud, et nad lihtsalt ei suuda jälgida seda, mida nende riikide valitsused teevad Euroopas, et nad ei teagi, mis toimub Euroopa Liidu tasemel seadusandluse vallas, mis toimub Brüsselis ja me tõesti peame tagama selle, et rahvusparlamendid töötaksid paremini, kui eh, me räägime Euroopa küsimusest, me peame nendel looma niisuguse kultuuri Euroopa asjadel silma kogu aeg peal hoida ning äh, ei ole ühtegi põhiseadust, mis eksisteeriks äh, üksikult. kõik äh, põhiseadused, mis liikmesriikides kehtivad, mõjutavad ka Euroopa asju ning vaadake, milline oli Euroopa eh, või eh, Saksa konstitutsioonikohtu otsuse mõju eh, teistele liikmesriikidele, nii et, et ühe liikmesriigi põhiseadus mõjutab teiste liikmesriikide põhiseadusi ning seda kõike mõjutab omakorda Euroopa lepingud, nii et, et on äärmiselt oluline, meil on kasulik see, kui me suurendame Euroopa kui me suurendame liikmesriikide parlamentide rolli, sest nemad on ju meie loomulikud liitlased, eriti kui me räägime demokraatlikust kontrollist, alati on vaja hõlmata liikmesriikide parlamenti väga varakult kõikidesse protsessidesse, sest nemad saavad hoida silma peal selles osas, mis toimub nende liikmesriikides, valitsustes, nõukogus ja eh, loomulikult saavad valitsuste positsioone nõukogus mõjutada eh, liikmesriikide parlamendid, nad saavad eh, seda teha juba algusest peale ja sellepärast kuna eh, nende roll on oluline, nimelt eh, silma peal hoidmisel liikmesriikide tegevusel nõukogus, siis eh, liikmesriikide parlamendid peavad ka pidama Euroopa Parlamendi oma liikmeks, oma liitlaseks suur tänu, e, praegusel hetkel peab asepresident Macmillan Scott ära, Scott ära minema ja e, sellepärast tal ei ole e, aega väga kauaks meie juurde jääda ja ma lisaksin midagi ise ja nüüd on veel aega veel kaheks minutiks kahele kõnelejale, härra Brans, palun suur tänu, härra Macmillan Scott ütles, et demokraatlik legitiimsus on selline, mida küsimärgi alla seada ei saa, aga tema enda partei, eh, konservatiivne partei ja ka brittide laboristid, kes on praegu eh, valitsuses, nad ütlesid mõlemad, et nad tahaksid referendumit korraldada ja eh, ma tean, et tegelikult niisugusest väitest ei ole ta ennast eraldanud ja kuidas siis nüüd ikkagi asjad on kuidas siis ikkagi kõik valitsused mm, Ühendkuningriigis on legitiimsed? E, igatahes Ühendkuningriigi rahvas muutub järjest vihasemaks selle üle, kuidas e, nendega on ümber käidud valitsuse parlamendi poolt minevikus jah, ma usun, et kui me vaatame praegust päevakorda ja ka seda, mis poliitiliselt meie ees seisab, siis meil ei ole mõtet praegu vaadata tagasi ja hakata uuesti neid vanu lahinguid pidama, vaid me peaksime edasi, ettepoole vaatama. ja seetõttu härra Macmillan Scotti ettekanne ja ka härra äh, äh Brocki äh, sõnavõtt puudutasid seda ja seetõttu Lissaboni lepingu aspekti osast vaadates meie roll muutub aina tugevamaks. ja see puudutab siis ka delegatsioonide koosseisu, me peaksime siin seda uuesti üle vaatama, eriti mis puudutab meie koda, siis mina toetan seda mõtet, et me vaatame siin seda tegelikku Ähm, töötasandit ja et see peaks olema esindatud COSAC-is. ja et see, mis COSAC-is toimub, et see oleks ka äh, vastav ähm, meie koja komisjonide tööga, sest ainult sellisel juhul on ka äh, mõtet sellisel koostööl ja seetõttu me peaksime vaatama üle meie delegatsioonide koosseisud ja vaatame üle, võib-olla me peaksime praegused äh, koosseisud üle, neid üle vaatama, muutma Eh, no Šeflin prima, skeedu siis. härra Šeflin, palun. tänu teen väga lühidalt. Eh, küsimus on selles, mida juba tõstatasid mitmed kolleegid, nimelt info kohale jõudmine. meil on vaja paremaid mehhanisme, eh, et Euroopa institutsioonid, kodumaised institutsioonid suhtleksid paremini omavahel ja siin ma nüüd viitan sellele, mida ma kuulsin just nimelt eh, mm, asepresidendi suust. Eh, Ungari tuleb eh, varsti, saab varsti eesistujaks ja kas meil ei peaks olema kohtumised niimoodi, et me saame kokku siis tulevase eesistuja Euroopa Liidu Parlamendi ja rahvusparlamentidega ja siis me saaksime igatahes presidentide trio tööd niimoodi tunduvalt parandada suur tänu. härra Tšahhovski, palun. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu eh, muutustele, kui me vaatame reaalsust, milles me elame Lissaboni lepingu valguses, kui me vaatame viimaseid arenguid. minu mulje on niisugune, et kui Cossack loodi siis oli see üks vähestest kanalitest suhtlemiseks eh, rahvusparlamentidega ja see oli äärmiselt oluline, et me eh, suhtlesime rahvusparlamentidega. rahvusparlamentidel on, eh, peab olema teatud mõju Euroopa küsim- äh,, asjadele, aga tegelikult väga palju on muutunud ning tõepoolest mm, mul on nõus härra Brokiga, me peame vaatama äh, probleeme selles osas, et meie suhted on muutunud tunduvalt eh, tõsisemaks ja me peame vaatama, milline on meie eh, meie seisukoht. nüüd eh, Lissaboni lepingu alusel on terve see kollase kaardi menetlus me peame rakendama lähemuspõhimõtet, nii nagu ta seal on ära toodud välisasjade komisjonide esimehi rahvusparlamentidest kutsutakse eh, kohale ka siis, kui eh, küsimuse all on eh, kõrge välispoliitika esindaja valik ning tõepoolest asjad on muutunud. me peame koos töötama, mitte ainult arutama asju. ma olen vaadanud, kuidas toimuvad need COSAC-i koosolekud ja seal ei ole tegelikult väga tihedat sellist koostööd, me peame hakkama seda koostööd vaatama hoopis teisest seisukohast, meil on väga palju uusi kanaleid, kus me saame tõsist koostööd teha, kus me tõepoolest saame ka avaldada mõju sellele, kuidas COSAC peaks tulevikus töötama. enne kui ma annan sõna härra asepresidendile ütleksin ma paari asja enda poolt. on mõned raskused. neljakümne 40 ma, ma arvan, et me ei peaks tegelikult siin rääkima neljakümne teise COSAC-i koosoleku eh, protokollist, seal on tehtud järeldusi ning tõepoolest järeldustes koondatakse tähelepanu sellele, kuidas muutub Kosaki roll, kui Lissaboni leping jõustub. Kosak tahab eh, väga eh, tugevat sidet hoida eh, rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. loomulikult on rahvusparlamendid olulised, sellepärast et nende kaudu rakendub lähimus ja proportsionaalsuse põhimõte. ja nii nagu siin öeldi, komisjonide esimeste, eh, tähendab, on kusagil nelisada eh, rahvusparlamentide komisjoni, mis tegelevad eh, Euroopa seadusandluse küsimustega, suhetega Euroopa küsimustes ja kuna see inimeste arv, kes on hõlmatud, on nii suur, siis tekivad eh, raskused. Eh, Martini raporti alusel me võtsime eile vastu muudatused eh, kodukorra reeglites ja nüüd on meil paremini paika pandud suhtlus rahvusparlamentidega. siin on räägitud kaheksanädalasest perioodist, see on lisa Euroopa Liidu lepingule see on eh, aeg, mille jooksul eh, rahvusparlamendid peavad andma oma arvamuse nii et see tähendab, et koostöö rahvusparlamentidega peab eh, tihenema, aga ma küsin, milline on COSAC-i roll, võib-olla me peame sellest organisatsioonist lahti saama, et tal ei olegi enam rolli. ma tahaksin teada, mida härra Macmillan Scott sellest arvab. aga võib-olla tal on hoopis suurenenud äh, roll sellepärast, et Euroopa asjadega tegelevad komisjonid rahvusparlamentides omavad tihedaid sidemeid oma parlamendi teiste komisjonidega. tegelikult teatud osas me peame lahti saama liiasusest ma arvan, et Rahvusparlamendi erikomisjonidega meil suhelda ei ole võimalik. ja ega siis rahvusparlamentide eh, erialakomisjonid ei saa siis väga täpselt suhelda ka meiega, võib-olla meil on vaja niisugust vahelüli. meie komisjonil suureneb tähtsus kosakis näiteks, nagu mõned siin meie olga, otsast, osas, hulgast on öeldud. Ehm, ja ehm, eile tuli, eh, tuldi välja muudatusettepanekuga, mis peaks meie rolli suurendama kosakis. meie tunneme, et kosakil peaks olema suurem roll aga küsida tuleb ikkagi nii, kas suhted Euroopa Parlamendi ja COSAC-i vahel äh, jääksid äh, samasuguseks, võib-olla oleks hoopis vaja mingeid erisuhteid meie komisjoni ja äh, COSAC-i vahel, just seda ma tahtsin küsida, nüüd ma annaksin sõna asepresidendile. aitäh, Euroopa Parlamendi esindatuse roll äh, COSAC-is on oluline, seda on arutatud, Elmar Broki kogemused just eh, protsessi osas, eh, kuidas on arenenud leping läbi eh, konvendi ja muul moel, ta teab, millised on kõik need väga mm, tundlikud punktid, mis puudutab aga nüüd vastutuse osa nii Euroopa Parlamendi kui eh, rahvusparlamentide vahel, siis ma arvan, et ta eh, teab seda, et möödunud, et paari kuues toimunud arutustel selgus, et eh, rahvusparlamendid ei taha mingisugust erilist koda, kus suhteid arutataks. nüüd muudatused, mida on toonud kaasa uue lepingu jõustumine eh, eh, tähendab seda, et toimuvad eh, erinevas vormis koostööd ja praegusel hetkel Hispaania on töötanud selle kallal väga tõsiselt. üks protsess, mis praegu käimas on, puudutab just seda, kuidas Euroopa Parlament suhestub rahvusparlamentidega, sellepärast et mitte ainult AFCO ei Ehm, suhtle otseselt rahvusparlamentidega, vaid on ka väga palju teisi komisjone, kellel niisugune suhe võiks olla, see on üsna hall ehm, piirkond. ja nüüd ehm, kui me räägime nime muutmisest, siis võib-olla eh, see on täiesti mõttekas, et me räägiksime mitte partnerlusest, vaid koostööst Eh, härra Komai tõstetas küsimuse, see oli äärmiselt huvitav, tõepoolest Euroopa ees seisavad huvitavad väljakutsed. Eh, küsimus on ju eh, kõrge esindaja valikus, nõukogu rollis ja nii edasi härra Rangel ei peaks kartma, tema parlament on üks kõige tõhusamaid, kõige pühendunumaid COSAC-i kaudu töötamisele küsimus oli eh, selle kohta, milline võiks olla Kosaki uus roll. Eh, härra Schuhler viitas sellele, et see peaks olema just eh, suunatud infovahetusele, kuidas parlament saaks tegeleda, saaks olla tõhusam. E, Euroopa Parlament tegelikult annab ka elektroonilised vahendid selleks, et oleks võimalik e, vahetada informatsiooni Rahvusparlamendi ja komisjonidega ning komisjon on e, püüdnud osaleda selles protsessis, aga äärmiselt oluline on, et kontroll infovahetuse üle meie ja rahvusparlamentide vahel jääks ikkagi Euroopa Parlamendi kätte. ma tahaksin tuletada meelde ka ajalisi piiranguid. Need ajalised piirangud on suhteliselt meelevaldsed ja võib-olla me peame siin kohendama äh, asju. me ei tohi unustada, et äh, olenemata nendest eh, eh, aruteludest, mis toimusid eh, mm, Lissaboni lepingu valguses, tuli ka komisjon välja sellega, et rohkem on vaja kaasata rahvusparlamente, seda ütles ka proua Wallström. aga igatahes komisjoni roll selles osas suuren-, tada ei saa, ta peab jääma lepingutega ette nähtud pädevuste valgusesse, sellepärast meie roll Euroopa Parlamendina suureneb. me peame mõtlema väga tõsiselt tegelikult härra Brons tõstetas selle küsimuse ja ma tulen jälle tagasi Ühendkuningriigi juurde. Ühendkuningriigis ei ole põhiseaduses ette nähtud, et peab olema referendum, minu enda partei äh, oli selle vastu eelmiste lepingute puhul, aga see on niisugune poliitiline võimalus pakkuda välja referendumit. Iirimaal on selline asi äh, konstitutsiooniga ette nähtud, sellepärast Iirimaal toimuski referendum Eh, mina olen tegelikult uhke selle üle, et eh, Euroopa Parlament on iseennast muutnud, on olemas liikmete statuut eh, ja nii edasi ning esimest korda minu kahekümne viie aasta jooksul Euroopa Parlamendis, härra Prokk on olnud siin sama kaua, oleme me võtnud endale väga tõsise ja olulise rolli ja ma olen tõepoolest uhke Eh, selle üle, et ma olen parlamendi liige, sest minevikus olen ma olnud natukene piinlikus olukorras mõnikord, kui eh, ma olen pidanud rääkima sellest, et ma olen eh, Euroopa Parlamendi liige nüüd me räägime siin kuludest ja nii edasi ja mul on väga hea meel, et me oleme võtnud vastu eh, tunduvalt rangemad reeglid kontrolli osas. Eh, olgem siis uhked selle üle, mingem eh, selle tööga edasi ja siis esindagem tulevikus oma inimesi väga hästi Euroopa Parlamendis, aitäh! suur tänu! me oleme selle päevakorrapunkti nüüd ammendanud ja suur tänu härra asepresidendile. Läheme nüüd tagasi selle eelmise päevakorrapunkti juurde, nimelt number viie juurde ja räägime edasi härra Šaskovski teemast, mis puudutas volinikukandidaadi kuulamist tema äh, arutas seda küsimust, kuidas erinevatele valinik, valinikukandidaatidele küsimusi esitada. Äh, meil on praegu mitu sõnavõtjat juba olnud, nüüd härra Hefner, palun, jah. suur tänu. Äh, paistab, et üks probleem on selgunud. nimelt esiteks põhimõttelised küsimused, mis ähm, tõstatuvad, need me saame nüüd sõnastada ja teiseks äh, tulevad ka sellised küsimused, mida saab ähm, täpsemalt määratleda alles siis, kui volinikukandidaat on meil täpselt ka teada. kuid esialgselt me saame loomulikult siin üldised küsimused juba koostada ja minu meelest on siin tegu väga õnnestunud ettepanekutega ja tänan äh, nende eest. üks aspekt, mida juba äh, mainiti, mainiti. nimelt, et eh, siin on eh, mõningaid aspekte siiski natukene vähe rõhutatud ja see puudutab eelkõige just meie eh, suhet kodanikega veel edasi ka valimissüsteemidest, ma arvan, et see on ikkagi just see keskse tähtsusega küsimus, nii et millised kavad, ettepanekud on sellel vastaval kandidaadil, et Euroopa tuua kodanikele lähemale, et kodanikud tuua Euroopale lähemale, sest see peab olema üks olulisemaks eesmärgiks ja see oli ka üks olulisemaks eesmärgiks proua, senise voliniku proua Wallströmi töös. ja ma arvan, et see on äärmiselt oluline Ehm, et vali-, volinikukandidaat vastaks põhjalikult just sellele küsimusele, ma arvan, et see oleks väga hea ettepanek. et kui sellise küsimuse saaks juba ette koostada. suur tänu. härra Šolts, palun. suur tänu, härra esimees. palju on juba selles, selles suunas mainitud ja härra Tšarkovski ka mainis seda me soovime äh, prioriteete ja mitte soovitusi äh, siin komisjoni poolt välja pakutamist. sest äh, enne valimisi aeg on alati ka peal, mõjutab ka valimiste järgset aega. ja tulevased volinikukandidaadid peavad eelkõige vastama küsimusele, kuidas nad kavatsevad Lissaboni vainu, vaimus edasi viia Euroopa ühinemist, sest siin komisjonis peale valimisi me oleme rääkinud nendest põhjustest, miks osalus valimistel oli äh, nii väike ja aina väiksemaks muutub. ma arvan, et tulevane volinik ei peaks vastama ainult nendele küsimustele, ähm, mis esitatakse, äh, millised küsimused valmistatakse talle vastaja peadirektsiooni poolt peadirektoraadi poolt, vaid äh, me peame esitama talle ka selliseid küsimusi, mida, äh, mida ta kavatseb teha oma tööülesannete raames edasi. see puudutab ka äh, parlamentidevahelisi suhteid. kolleeg Brock, ma arvan, väga õig-, õigesti ka juhtis tähelepanu sellele, et me peame täpselt vaatlema, kuidas tulevikus komisjon kavatseb seda Euroopa ühinemisprotsessi edasi viia? ja me peame ja kuidas kontrollida täpselt ka erinevaid poliitilisi eh, protsesse, nii et ma arvan, et, et eh, see tuleks ka prioriteetide juurde eh, lisada. sest see on see oluline punkt ähm,, mida me peaksime mainima kindlasti ka veel lisaküsimuste mm, hulgas. ma olen nõus härra Duffy, härra Hefneriga, et mis puudutab info edastamist, läbipaistvust, et see, seda, nendes valdkondades peab komisjon rohkem tööd tegema ja kaasama ka parlamendi nendes punktides. suur tänu. härra Rangel, palun suur tänu, härra esimees, tahaksin öelda, et ma nõustun täiesti härra Tšaskovskiga, kui ta andis meile selgitusi meie strateegia kohta, mitte ainult kirjalike küsimuste, vaid ka suulise kuulamise osas. nõustun sellega, et punkt number kaks meie prioriteetide projektis võiks olla number üks, loomulikult välisteenistus on midagi väga täpset, seega ta ei peaks meie esimene prioriteet olema aga me võiksime ka eh, niisuguse laiema formuleeringu anda prioriteedile number kaks kus siin räägitakse siis uutest aspektidest, mis tulevad sisse Lissaboni lepinguga. järgmisel aastal peaks olema komisjoni prioriteet hinnata, kuidas üld, üld, anda üldhinnang sellele, kuidas Lissaboni leping rakendub. tähtis on vaadata, kas nõukogu, komisjon ja isegi Euroopa Parlament, seega erinevad institutsioonid on teinud endast kõik selleks, et Lissaboni leping rakenduks. meie prioriteet seega oleks kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks koostada raport, mis on üldhinnang kõikidele nendele meetmetele, mis erinevad institutsioonid Euroopa Liidu tasandil on võtnud. selleks, et ähm, Lissaboni leping ka ellu rakenduks, et kõik need muudatused, mis Lissaboni leping kaasa toob, et need ka rakenduksid. see oleks minu jaoks siis esimene prioriteet. me tahame ju ka kohustada Euroopa Komisjoni vastutuse võtma institutsiooniliste küsimuste eest, nagu meie ju oleme põhiseaduskomisjon ja meie vastutame ka Lissaboni lepingu rakendamise eest, seega meil peaks nagu vastus tulema Euroopa Komisjonist seega volinikukandidaat peaks olema võimeline eeloleval aastal ka nimetatud ülesandeid täitma ja loomulikult saab see olema väga raske aasta, arvestades kõiki neid eel, eelseisvaid muudatusi. E, Euroopa Komisjonil on väga suur vastutus ja meil parlamendikomisjonina on samuti vastutus anda oma hinnang ja jälgida kõiki erinevaid küsimusi, mis tõusetuvad erinevates institutsioonides ja mis võivad selle eelseisva aasta äh, jooksul esile kerkida. seega mina soovitan niisuguse üldhinnangu koostamist. suur tänu ja nüüd härra Brons, palun suur tänu, ma tahaksin viidata meie prioriteetide punktile number neli. mõte, et meil oleks ühtne valimissüsteem, mis tõstab osalusprotsenti, eh, ei ole minu meelest täpne. tegelikult ei ole eh, küsimus mitte valimissüsteemis, vaid tema rollis. liikmesriigid minu meelest peavad ise otsustama, kuidas inimesed hääletavad, mitte Euroopa Liit. minu arvates ei ole ka probleem, kui eh, nagu üks siin eh, keegi välja tõi, et inimesed ei tea Euroopa Liidu eh, kohta piisavalt, inimesed lihtsalt ei usalda seda informatsiooni, mis nad saavad. Eh, mõni kuu tagasi otsustati rohkem raha kulutada selle kohta, et teavitada inimesi Euroopa Liidu sooduste kohta aga äh, härra Messerschmidt ja üks tema kolleeg pakkusid äh, välja ka, et, et inimesi tuleks teavitada ka nendest negatiivsetest aspektidest, mis äh, kaasnevad Euroopa Liiduga ja minu meelest see alahindab lihtsalt tavakodanikke ja alavääristab Euroopa Liidu kodaniku silmis. tänan. härra Brock, palun. härra esimees. ma tänan väga nende ettepanekute eest, mida mis te tegite ning ma arvan, et see on väga heaks aluseks ähm, meie töö jaoks. kuid erinevatel põhjustel ähm, ma sooviksin siiski paar sõna öelda selle ühise ähm, äh, valimisõiguse kohta. sest ma leian, et see peaks ka olema üks oluline küsimus, kuna me liikmesriigiti on meil erinevad traditsioonid valimistega ja on väga suuri erinevusi, mis ei sõltu liikmesriigi suurusest ja see võib tekitada ka probleeme Amsterdami lepingus me surusime läbi valimismenetluse proportsionaalsuse põhimõtte. ja see võimaldab meil valimistulemusi võrrelda, nii et me peaksime sama tegema ka valimisõiguse ühiste põhimõtete osas et see võiks olla lahenduseks. lubage mul teha veel üks äh, märkus teha. kui arutelud on öö, äh, õiged, et öö, äh, et komisjon kavandab volinike kandidaatide nimetamist kavandada niimoodi, et et lõpphääletus parlamendis toimub alles jaanuarikuus, siis meil on tegu erilise, erilist laadi probleemiga, mida me peame selgitama. sest nõukogus arvatakse, et kõrge esindaja alustaks oma tööd nõukogus juba esimesel jaanuaril, see tähendab siis enne lepingu jõustamist ilma et ta äh, oleks kuulamisest läbi äh, läinud, nii et me peaksime selgeks tegema selle, et komisjoni kõrge esindaja äh, koht ei ole jagatav töökoht, see on üks ametikoht, see nii et alles siis, kui ta on terve protsessi läbinud ja ka Euroopa Parlamendi kuulamise läbinud ning ka, ka teiste komisjonide kuulamise läbinud, et alles siis ta saab asuda oma ametikohale, ma arvan, et mõttekas oleks see, kui, kui me selle komisjoni arvamuse annaksime edasi ka Euroopa Komisjonile, et vältida arusaamatusi selles osas, suur tänu. Yes. suur tänu, härra Tahv, palun. suur tänu. enne kui härra Brock lahkub, oleks minu arust oluline selgitada milline on see protsess Lissaboni lepingu ratifitseerimiseks, tõesti selle kohaldamiseks? minu arusaamise järgi jõustub see leping ju esimesel detsembril juba. Tšehhi ratifitseerimiskirjad deponeeritakse eh, selleks ajaks juba arhiivi vaatan, kas siin on kedagi Tšehhi Vabariigist, kes mulle selgitusi annaks. aga meie oleme graafikus selleks, et esimesel detsembril leping ka jõustuks. ja meie pädevuses on ka täiesti õiglaselt käsitleda ka välisministeeriumi või välisministri ametikohta eh, korraldada kuulamisi nii selle ametikoha kandidaadile kui ka volinikukandidaatidele siin põhiseaduse komisjonis. ma arvan, et see tuleb üle kinnitada siin ja juba täna. suur tänu, härra Tahv ja nüüd härra Guerreiro. suur tänu, härra esimees põhiseadusreformil on tavaliselt kaks faasi, kõigepealt võetakse põhiseadus vastu, meil on siis tegemist Lissaboni lepinguga, ja teine faas puudutab põhiseaduslepingu teksti kohaldamist. meie puhul on siis tegemist kõigi nende uuenduste rakendamisega, mis äh, tulenevad Lissaboni lepingust. kindlasti ei saa oodata, et lepingu ratifitseerimisega ja lepingu jõustumisega ühel kindlal kuupäeval kaovad kõik raskused. kõik need protseduurid, mis on seotud teksti kohaldamisega, on väga keerukad tekst, nagu siin selgub, jõustub äh, tõesti esimesel detsembril, aga selle äh, rakendamisega on seotud mitmeid küsimusi. ma ei usu, et äh, üks volinik hakkab nüüd tegelema äh, nende institutsiooniliste küsimustega. uue lepinguga kaasnevad ju mitmed uuendused ja erinevad volinikud hakkavad neid ellu viima. seetõttu osa nendest küsimustest, mis me volinikukandidaatile kuulamisel esitame peavad olema sarnased nendele küsimustele, mis me ka teistele volinikukandidaatidele esitame. Lissaboni lepingu uued artiklid näiteks on olulised. võib-olla saaks isegi need küsimused või meie prioriteedid üks ja kaks kokku võtta. välisteenistust tuleb ju mõista äh, Euroopa Liidu funktsioneerimise kontekstis, see ei ole mingi täiendus, vaid see on üks võimalus Lissaboni lepingu kohaldamiseks, üks nii-öelda selle lepingu rakendamise tagajärge. samuti soovivad paljud küsida erinevaid küsimusi valimissüsteemide kohta aga tõesti, me ei peaks ju sekkuma liikmesriikide suveräänsusesse eh, ja nõudma neilt oma valimissüsteemi täiustamist. aga valimised võiksid toimuda sa-, samal päeval kogu Euroopa Liidus, see eh, suurendaks valimiste nähtavust, suurendaks osalusprotsenti, eh, inimesed saaksid valida erinevast rahvusest kandidaatide vahel äh, ilma sekkumata liikmesriikide valimissüsteemi saaksime me siiski osalust tõsta ja loomulikult valimisseaduse väljatöötamine on liikmesriigi pädevuses, aga meie saame parandada valimiste korraldamist. suur tänu. enne kui ma annan vastuseks sõna raportöörile pean ma siiski nüüd püüdma välja selgitada, kas meil on ka mingisugune enamuse arvamus, kas meil on konsensus olemas. raportöör võib mind parandada, kui ma eksin. kõigepealt äh, härra Tahv tõstatas siin ühe probleemi, aga meie minu meelest ei ole pädevad seda otsustama, see jääb esimeste konverentsi pädevusse ajakava on meil väga tihe, aga kindlasti kavatsen ma komisjoni esimeestele teie mure edastada. nii palju, kui mina aru saan, on juba konsensus saavutatud selles osas, et me ei peaks spetsiifilisi küsimusi praegusel hetkel veel esitama kõige tähtsam on välja tuua meie prioriteedid volinikukandidaadile. ainus mure, mis meil siin tõesti jääb, on see punkt viis meie komisjon peab eelkõige nendele küsimustele keskenduma, mis on seotud Lissaboni lepingu äh, rakendamisega. aga kui nüüd neid prioriteete järjestada, kas meil peaks olema mingi järjestus? suhted äh, rahvusparlamentidega, komitoloogia, välisteenistus, kodanikualgatused, kõik on ju meie äh, prioriteedid, aga ma lisaksin siia veel ühe ettepaneku. härra raportöör, teie ei ole nimetanud siin seda menetlust, mis võimaldab ühineda põhiõigushartaga. teatud liikmesriigid on praegu oma reservatsioone esitanud küll siis järgmisena olete te rääkinud siin valimisseadusest. aga kuidas komisjonilt vastavalt uuele artiklile kaks, kaks, viis nõuda eh, õigusloomelisi algatusi? kõikides nendes küsimustes on vaja konsensust, eh, aga tundub, et eh, enamus toetab neid mõtteid. härra Tšaskovski, suur tänu! olles ära kuulanud kõik austatud kolleegid, siis peaks ütlema, et äh, nüüd kahe-kolme nädala jooksul võiksime me ka äh, teksti koostama hakata, aga nii palju meil aega ei ole, seetõttu äh, pärast lühikesi kontekste või vabandust, konsultatsioone e, ehk saaksin ma juba kohe hakata nende küsimuste kirjapanekuga paljud rääkisid infokampaaniast, äh, seostest kodanikega ja nii edasi, ma nõustun sellega väga. seega ma katsun äh, asendada punkti number viis, mis on väga spetsiifiline, koostada midagi üldisemat, arvestades seda, mida kõneles Andrew, härra Schöpflin ja teised, nii et meil oleks tõesti selge paragrahv selle kohta, kuidas informatsiooni edastada, kuidas Euroopa Liitu siduda kodanikega. valimisseaduse kohta ütlesid paljud, et et äh, küsimuses ei selgu äh, kogu probleemi tõsidus võib-olla on eh, taotleda ühtset valimissüsteemi liiga spetsiifiline küsimus. Eh, võib-olla Andrew, kes on spetsialist, teeks ettepaneku uue sõnastuse osas ja mm, täna kavatsen ma juba oma teksti valmis kirjutada, saatan selle teile kõigile lahti ja siis me saame kas telefoni või emaili teel konsulteerida teineteisega ja lähipäevadel peaks siis nüüd lõplik tekst valmis olema. seega, Andrew, kui sa saaksid meile natukene üldisemalt sellesama eh, mõttekirja panna ja ilma selle sõnata ühtne valimissüsteem, mis on natukene provotseeriv. ja eh, punkti üks ja kaks kohta tahaksin öelda, et mulle endalegi tundus, et number kaks võiks olla tegelikult esimene, seega lahet-, vahetame need kohad ära. alustame küsimusi number kahega ja siis jääb meile kaks valikut. ma nõustun härra Šefliniga, kes ütles, et me peaksime millegi üldisemaga alustama oma küsitlust. seega näiteks, milline on teie visioon Euroopa Liidu tulevikust, kui me nüüd numbriga kaks alustame, siis võib-olla võiksime lisada veel ühe lause, nii et ta ja äh, tegeleks ainult Lissaboni lepingu äh, detailidega, vaid tõesti visiooniga. volinikukandidaadil on muidugi piisavalt võimalusi selle teema kohta sõna võtta, sest ta peab rääkima ka oma rollist ja oma prioriteetidest, aga ikkagi alustame üldisemast ja lisame siis selle visioonilause. teiseks, üldine hinnang, nagu härra Vrangel välja pakkus, äh, miks ka mitte, ja siis läheme nendesse detailidesse, mis puudutavad Lissaboni lepingut ja siis tuleb teine punkt, mis käsitleb välisteenistust. välisteenistus tõesti on osa eh, Lissaboni lepingu rakendamisest. Eh, kokkuvõttes esimene lõik või esimene küsimus või esimene prioriteet käsitleb siis midagi üldisemat, eh, voliniku tulevikuvisiooni, aluslepinguid, üldhinnangut, ja Lissaboni lepingu detaile lõpuks. lõik kaks, Euroopa Liidu välisteenistus, lõik kolm, eh, infokampaaniad, eh, suhted kodanikega, eh, koostame uue paragrahvi, neli jääb siis valimist Stockholmi programmiks ja eh, number viis jääb siis valimisseadust kajastavaks, Andrew Duff parandab seda. kui teil on mingeid küsimusi, soove, helistage mulle, saatke email. Eh, me soovime ju konsensusele jõuda ja kui eh, lõpptekst on valmis, siis äh, saadan tõesti välja sellise teksti, mis ka vastab meie seisukohtadele, kas pole nii, meil ei ole eriti palju aega. sekretäriaat nõustub minuga. ja loomulikult, kui teil praegu on ettepanekuid veel teha, kuulaksin teid ära. kuulsin ka muidugi eh, muude küsimuste kohta siin sõnavõtte, näiteks meie esimees Äh, tõstatas küsimuse, kuidas ühineda inimõiguste konventsiooniga. Äh, veel tõstatati väga äh, tähtsaid küsimusi kolleegide poolt põhiõiguste harta kohta, millised tagajärjed võivad praegusel olukorral tulevikul olla ja mis võib juhtuda siis, kui Horvaatia ühineb. minu meelest läheb kõik nii nagu eelmiste laienemiste puhul. kui liikmesriigid euro üle läbirääkimisi pidasid, siis anti neile võimalus eh, välja jääda euroalast, aga kui uued liikmesriigid läbirääkimisi pidasid, eh, siis ei antud neile, eh, ei antud neile seda võimalust ja ma arvan, et Horvaatia puhul ja järgmiste liik-, riikide puhul, kes soovivad ühineda Euroopa Liiduga, eh, peavad nad jälle kõiki reegleid aktsepteerima, aga praegused erandid jäävad. Need erandid on ju sümboolsed, praktikas me teame, et kõik need protokollid on äh, kirja pandud nii-öelda teatud järeleandmiste tegemiseks, aga kui see küsimus peaks tõusetuma meie kuulamisel suulise küsimusena, siis sellest ehk ka piisab. muidugi võib igasuguseid küsimusi tõsta, tõstatada meie kuulamisel tahaksin teile ka meenutada, et, et see ongi väga tähtis. küsimustele vastamine, seda võib muidugi ette valmistada ja alati on ka eh, aega järele mõelda, kuidas paremini formuleerida, sõnastada oma vastuseid. aga alati on võimalik küsida täpsemalt, paluda täpsustada volikogu kandidaadil ühte või teist mõtet ja oluline on ka näha, kuidas volinikukandidaat on ette valmistunud äh, üldküsimustele vastamiseks, näiteks kui ta räägib meile institutsioonide välistest suhetest, oma visioonist Euroopa Liidu kohta ja nii edasi, siis kindlasti rahuldab ta meie uudishimu, aga mitte ainult meil on ka oma kohustused ja vastutus Euroopa Liidu tuleviku arengute eest, seega meie küsimused peavad olema just sellele suunatud, et näha reaalselt, kas äh, kandidaat on võima-, võimeline ka spontaanselt äh, vastama meie küsimustele, lisaks sellele, kui hästi ta on siis ette valmistanud kirjalikud vastused. ma kardan, et äh, meil lihtsalt ei ole piisavalt aega ja ruumi äh, rohkemate prioriteetide välja to-, toomiseks kui need viis ja kui teil on ettepanekud, siis äh, andke mulle teada, need kindlasti saavad mõjutada minu eelseisvate tundide tööd nende viie punkti täpsustamisel, tänan sellisel juhul me võime kirja panna, et, et ettepanekute osas äh, valitseb konsensus, ettepanekute osas siis, mida on esitanud härra Tšarkovski, meie kolleegi töö on tõesti imetlusväärne. ta on selle arutelu ette valmistanud ning tänu temale saime me ka seda arutelu pidada tegelikult on see arutelupunkt nüüd ka äh, lõpetatud, ainult veel üks punkt, nimelt järgmise koosoleku aeg. see toimub siis kaheteistkümnendal novembril neljateistkümne, äh, kella kahest kella kolmeni. ja ka esimesel detsembril kella üheksast kaheteist kolmekümneni ja toimub ka ko kohtumine libe ja jurikomisjonidega, kus me arutame Stockholmi programmi kaheteistkümnendal novembril toimub koosolek, järgmine koosolek siis kella kahest kella kolmeni. suur tänu ja meie koosolek on lõppenud.